ka vastu eh, võtsime eh, viiesaja kaheksakümne kuue häälega. see ei eh, näe ette toetusmeetmeid kannatavale põllumajandussektorile seoses USA poolsete tollitariifidega, mis meie vastu rakendatakse. meie meie tootjatel pole mingit rolli Euroopa Liidu ja USA vahe, selle vahelises eh, tollisõjas ning eh, mul on hea meel, et toetati muudatusettepanekut kakskümmend, mis aitab Euroopa põllumehi. aitäh, kolleeg Aguilera, nüüd kolleeg Stanoka. aitäh ma toetasin äh, eelarve poolt, äh, sest see aitab toetada noori teadust ja kliimaprojekte, kuid samas ma olen mõningate seisukohtade vastu lõigus viiskümmend, olen äh, veendunud selles, et need, kes soovivad maksumaksjate raha kulutada, mis äh, East Task Force äh, rakkerühmaga okay, seotud on, siis need ei mõelnud läbi, sest ei ole võimalik, et keegi toetab seda jälestust, jälestusväärset toodet, kus äh, on olemas äh, tõestused, näidatakse lihtsalt, et on mingisuguseid äh, liialdusi, kuid kes saab liialdusi mõõta? üks hiljutine näide Lätis, Stratcom paljastab Eh, valeinfot eh, eh, seoses Venemaa poolsete rünnakuga, kuid Läti meedia levitab sama informatsiooni, kuid Läti meedia teavitab õigelt, aga Valgevene mm, meedia vääralt. järgmisena saab sõna kolleeg Palmer aitäh, ka mina sooviksin eh, väljendada Erasmus plussi eh, programmi vahendite suurendamist, eh, kuid samas ma tahaksin väljendada ebakindlust, mille tekitab Brexit, Brexit Suurbritannia os-, Erasmuses osalemises, milles sajad tuhanded Briti noored on osalenud Äh, aastate vältel. üheksakümmend viis protsenti äh, äh, kõrgkoolidest ei ole võimelised Erasmuse võimalusi taastama, kui me sellest välja kukume ning enamus neil noortest, keda see mõjutab, ei saanud osaleda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumil. ma kutsun üles Suurbritannia valitsust, et nad kinnitaks Erasmuses osalemist ning antaks neile noortele võimalus otsustada, kas nad soovivad Brexitit või mitte. ja härra Kelly, suur aitäh, nagu minu kolleeg Carthy räägin ma ka mina oma emakeeles. mul on hea meel neid ettepanekuid toetada, sest nad on väärikad ning see meenutab mulle ühte eh, vanasõna, kui kiidad noori, siis tulevad nad kaasa. me mitte ei kida noori, vaid aitame neil osaleda Erasmuses, eh, eh, reisida Euroopas, saada paremaid töökohti ma toetasin ka Euroopa soovitusi kliimamuutuste osas ning samuti eh, ka keskkonna hoidmise osas eh, on vajalik, kui soovime oma eesmärke täita. Eh, praegu on mitmetel riikidel sellega seoses probleeme, peame igatahes piisavalt neid programme rahastama, toetasin seda raportit, sest see aitab Euroopa elanikke aitäh, kolleeg Kelly. Äh, nüüd äh, läheme edasi järgmise raporti selgituste juurde, hääletuste selgitused. Äh, kolleeg Sarvamaa raport kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmine. kolleeg Roos kõigepealt. suur aitäh, juhataja Euroopa äh, asüülitoetusameti eesmärk on garanteerida, et äh, liikmesriikide asüülipoliitika äh, toimib. kuid see on toiminud legaalselt ja eetiliselt hukkamõistetavalt. kahe tuhande kuueteistkümnenda aastal juba tekkisid esimesed probleemid ning oleme näinud, et et, et erinevaid menetlusi on rikutud, reegleid on rikutud, andmeid pole kaitstud, äh, on kasutatud ähvardamist ning teisi ähm, äh, äh, teisi viise, millega töötajaid on alla surutud see oli meie asüülipoliitika, ei äh, tohi niimoodi jätkata, me ei ole sellise töömeetodiga nõus aitäh, järgmisest kolleeg Pult. suur aitäh, juhataja. ja Süliamet on üks prioriteetsemaid ameteid. julgeolek on prioriteetne, seega oleme nõus sellega, et tegutsema peab ning mm -hmm Äh, tegemist äh, on pealegi avaldusega, mille tegime kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal seoses ametiga, mida mina juba enne ei toetanud. meil on siin mitmeid tõsiseid probleeme ning kui näeme, et seitse miljardit eurot ehk siis kümme protsenti maksetest lähevad äh, pagulasametile, siis peaksime ootama sellelt ka paremaid tulemusi Äh, sest äh, möödunud aastal oli mitmesuguseid äh, probleeme läbipaistvusega, mis on äärmiselt vajalik, nii et midagi peab siin igatahes tegema, aitäh. aitäh, kolleeg Boltšak ja selle raporti puhul viimane sõnavõtja, kolleeg Kelly. Uh, like uh, hääletasin nagu härra Boltšak ma ei ole nõus toetama isu ametit, seda Äh, on kritiseerinud mitmed ametid, ka Kontrollikoda ja pettusevastane amet. Äh. Äh, pidevalt on näidatud, et maksete reeglid ei ole täidetud, samuti Euroopa fonde on väärkasutatud, on kasutatud ära vääralt oma, oma positsiooni, töötajaid on väärkoheldud, see ei ole aktsepteeritav, eriti sellise tähtsusega ameti poolt, sellega seoses äh, mina neid ei toeta ning nagu härragi Roos äh, leian ma, et meil on vaja täielikku läbipaistvust äh, ning on vaja kogu selle ameti tegevus üle vaadata. aitäh, kolleeg Kelly. kolleeg Saaremaa raporti hääletuste selgitused on nüüd läbi. edasi kolleeg Garcia Munjose raporti hääletuste selgitused kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu üldeelarve, Euroopa Ülemkogu ja Nõukogu. kolleeg Boltšak. suur aitäh, härra juhataja. ma tahaksin viidata konkreetsele punktile, sest äh, on vaja Euroopa Liidu pädevusi parandada äh, meil on selliseid ameteid, millel on pädevusi, mis äh, juhtimisprobleeme aitavad parandada, näeme, et tegemist on pideva konfliktiga Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel pädevuste osas, ma arvan, et ei tohi kõhklevad olla, kui Euroopa Parlament soovib korduvalt ehm, suuremat läbipaistvust nõukogus ning see kõik eh, jõuab kurtide kõrvadeni, siis kuidas Euroopa Parlamendi pädevusi parandada, eh, selline olukord ei ole aktsepteeritav ning mina arvan, et seda teemat oleks pidanud eh, juba ammu arutama aitäh, kolleeg Boltšak, nüüd kolleeg Newton-Dunn. Thank you very much, Mr President, I couldn't support the. suur aitäh, eh, president, ma ei olnud nõus selle raportiga, sellepärast et eh, eh, tegemist nõukogu täiesti läbipaistmatu amet, nad peaks kõigepealt oma probleemidega ise hakkama saada aga kui me nende kulud kinnitame, siis see on vale näide. kokkuvõttes, kui me hakkame nende eelarvet parandama, siis me raiskame lihtsalt aega märkimisväärselt parem oleks selle salatsemise vastu võidelda, kui me tõstame esile konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas nõukogu raha äh, raiskab, kus ministrid käivad eksootilistes paikades äh, kohtumas ja neid näiteid on veelgi. see oleks õige võimaluse neid häbistada ja sundida suuremale läbipaistvusele ja maksumaksjate raha paremale kulutamisele. aitäh, kolleeg Newton-Dunn ja lõpetuseks veel kord kolleeg Kelly yes,. suur aitäh teile, Sirgond. Äh, me oleme korduvalt esitanud kirjalikke küsimusi äh, nõukogu eh, kulutuste kohta ning eh, juhataja pole nõukogust tulnud ka, president pole tulnud ka meiega vestlema sel teemal ning eh, seda ütlesime kahekümnenda, kahekümne kuuenda märtsi um, resolutsioonis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, nende tegevus ei ole aktsepteeritav, peame saama selge sõnumi, et nende Ehm, tegevuse meie jälgimise all, kõik Euroopa institutsioonid peavad olema läbipaistvad ja vastutavad kõigi Euroopa Liidu kodanike ees. peavad eh, oma kohustusi täitma ja olema vastutustundlikud. ja mul on hea meel, et parlament on nii eh, järjekindlalt tegutsenud selles valdkonnas. aitäh, kolleeg Kelly, äh, need olid siis hääletuste selgitused kolleeg Garcia Muinase raporti kohta, sellega on meie see istung lõppenud, soovin kõigile meeldivat lõunat, head isu ja jätkame kell viisteist.